Platinost, Vanalopulost, Euroopa Liidu põhiõiguste ametist ja härra Kristjan Ošambood, siseturu harmoneerimise ametist. härra president Menendez Valdes, palun, teil on sõna Thank you very much, uh, Mr Chair. aitäh, lugupeetud esimees, aseesimehed, parlamendisaadikud, aitäh, et andsite meile selle võimaluse, see on suur au olla siin ja esi-, esindada Euroopa Liidu ameteid ja rääkida eelarvest. meil on siin kolmteist kolmekümne neljast tsentraliseeritud ametist esindatud ja siin on e ka Eurojust ja ERA ning teised ametid esindatud ja mina olen ise Eurofondist. ametite võrgustik valmistas ette põhjaliku dokumendi, mis annab teile lühikese ülevaate äh, lisandväärtust kvootidest ja ressurssidest, mis on vajalikud kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks igale kolmekümne neljast ametist, mida võrgustik praegu siin esindab. Tomo dokument tutvustab ka tervet rida sõnumeid, mis on suunatud teie komisjoni liikmetele. ametid on oluline osa institutsioonilisest ülesehitusest Euroopas. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal moodustame kolmeteistkümne, kolmteist protsenti Euroopa Liidu ametkondadest ja null koma kuus protsenti eelarvest. meie ametid on pühendunud tõhususe ja läbipaistvuse ning vastutustunde suurendamisele kahe tuhande viieteistkümneks aastaks olime suutnud läbi viia kuus, üheksakümmend kuus protsenti oma ülesannetest, mis on kirjas meie ühises teekaardis, see peaks tagama teile ametite täieliku pühendumuse ning ka meie ametkonna täieliku pühendumuse ja teeme oma tööd väga hästi koostöös teiste avalike võimudega. terve rida näitajaid ja meetmeid on suunatud ametite konkreetsetele ülesannetele ja see peegeldab täielikult poolt asepresident Georgieva tsitaati, kes ütles, et Euroopa Liidu ametid on nagu terve rida kiirlaevu, mis kohanevad kiiresti Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vajadustega. meie operatsiooni jälgib hoolikalt Euroopa Komisjon, me oleme vastutavad oma juhatuse ja eelarve ameti ees, see tähendab, et äh, meie tööd äh, jälgitakse väga tähelepanelikult ja detailselt, rohkem kui teistes institutsioonides ja ma tahaksin nüüd rääkida tsentraliseeritud ametite kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest. kolmandat aastat järjest juba on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ettepanek kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Euroopa Komisjoni juulikuu teatisele tuginev, mis näeb ette äh, personalikärpeid kümne protsendi ulatuses kuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal rakendasid viiskümmend seitse protsenti ametid viieprotsendilist personali vähendamist ja see kasvab kaheksakümne üheksanda protsendini kahe tuhande kuuekümnendal aastal, mis näitab, et Euroopa Liidu ametid on pühendunud viieprotsendilisele personali vähendamisele, kolm ülejäänud ametit on samuti valmis enne tähtaega seda kärbet rakendama. see viieprotsendiline vähendamine oli osa institutsioonide vahelisest leppest ja see nõu ja seda nõudsid kõik Euroopa Liidu institutsioonid ja ametid, kuid komisjoni ettepanek oli suunatud institutsioonidele tervikuna ja äh, selle järgi ühe ametipersonal katab ka teiste ametite vajadused, seejärel loodi meede selleks, et ressursivajadusi hinnata juhtumipõhiselt ametite puhul. praegune komisjoni ettepanek personali vajaduste tagamiseks tugineb kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve ettepanekule ning kümne viieprotsendiline kärbe viitab viieprotsendilisele juba saavutatud kärpele. meie ei tea, et oleks äh, institutsioonide vahelise äh, töörühma järgmine koosolek kokku lepitud ja praegu on see paus olnud juba viisteist kuud koosolekute vahel selleks, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal veel kord viis protsenti personali vähendada, enne kui institutsioonid on kohtunud ja rääkinud tulemustest, tähendab tähendab meid juba toimunud faktide seadmist. moratoorium oleks personalikärbete puhul palju õigem selleks, et kinni pidada eelarvepädevusest äh, selles valdkonnas. seda olukorda arvesse võttes on ametid ärevil ja nad soovivad, et institutsioonide vaheline töörühm kohtuks nii kiiresti kui võimalik. peale selle, et lisakärpeid ellu viia nende ametite puhul, mis hõlmavad ka personali väljaspool Euroopa Liidu eelarvet, on täiesti absurdne. Nende konkreetsete teenuste tagamine peab jätkuma, kuid samas on meil haldustõkked, mis takistavad meil piisava personali palkamist selleks, et tagada teenuste esitamist, teenuste tagamist vajalikul määral peale selle kahe tuhande neljateistkümnendal aastal juunikuus ütles parlamendi õigustalitus, et parlament ja nõukogu peavad kokku leppima Euroopa Liidu ametite plaanis individuaalselt ja neid ei tohi ühise eelarverea alla grupeerida. ametid on organiseerinud oma võrgustiku ja see, aga see ei tähenda, et tegemist on sõltumatute juriidiliste üksustega, kelle ressursse tuleb hinnata individuaalsel alusel. kahjuks üle viie protsendi ulatuvad personalikärped hakkavad negatiivselt mõjutama seda, kuidas ametid oma ülesandeid suudavad täita ja ka seda, kuidas nad suudavad oma tööd teha sidusrühmade silmis ma loodan, ma tahaksin siin välja tuua eriti kahte näidet äh, ja nende ametite presidendid on samuti siin, mis näitab, milline on personalikärbete negatiivne mõju olnud. kõigepealt Eurojust peab vähendama oma suutlikkust reageerida ohtudele, nagu näiteks ähm, sisserändajate inimkaubandus või džihadism ja Euroopa Kemikaalide Amet, kelle ülesandeks on Euroopa Liidu biotsiidide määruse rakendamise osas. Nemad peavad vähendama kahekümne viie protsendi ulatuses oma personali kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks. see läheb palju kaugemale kui komisjoni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teatises mainitu. väga arusaamatu on see, kuidas amet peaks suutma oma tööd edaspidi teha. Te võite esitada küsimusi kaudse minu kolleegidele, kui te soovite lisainformatsiooni selle kohta. ametid kutsuvad äh, eelarve pädevate asutuste üles öö, ähm, korraldama institutsioonide vahelise töörühma koosolekut selleks, et vaadata, kuidas edasi liikuda ja me palume äh, külmutada kärped seniseks ajaks. meil on vaja selget plaani nendele ametile, kes on juba täitnud viieprotsendilise personalikärpe eesmärgi. me peame tagama selle, et nende toimimine oleks kooskõlas institutsioonide vahelise kokkuleppega. me oleme teile vastava tabeli ju saatnud. ametid paluvad, et neile tagataks eelarve paindlikkus selleks, et nad saaksid panustada oma töös sidusrühmadega ning seda paindlikkust on vaja samas säilitades eelarvepädevuse ja eelarve neutraalsuse. Euroopa Liidu ametid, nendega ei konsulteerita piisavalt, kui arutatakse nende jaoks olulisi küsimusi. ma toon teile kaks näidet. kolmteist protsenti kõikidest Euroopa Liidu institutsioonide personalist töötab Euroopa Liidu ametites ja nad on hääletanud statuudikomitee poolt mm, ja nende hääled esindavad üht koma viit protsenti kõikidest hääleõiguslikest osapooltest ja neil on oluline osakaal. toon veel ühe näite. kontrollikoda ja leppis äh, ametite selja taga kokku, et ametid peavad palkama välisaudiitori selleks, et teha sedasama tööd, mida tegi äh, kontrollikoda, see on aga otseses vastuolus üldise lähenemisega, mis on kirjas selgelt paberil, et kontrollikoda on vastutav auditite eest ja ka teiste sätete eest. parlamendi ja nõukogu seisukohta ei võetud piisavalt arvesse ja toimiti ametite kahjuks võtan kokku, et ametid kahetsevad sügavalt, et peame siia tulema iga aasta selleks, et oma seisukohti selgitada ja et ja palume arvesse võtta seda, et ametid teevad suuri jõupingutusi, et parandada Euroopa Liidus elavate inimeste olukorda, aitäh! aitäh! tegemist on institutsioonide vahelise töörühmaga ja see peaks kohtuma viieteistkümnendal septembril. eile saime triloogi raames selle teate nõukogus. härra Manoloopulos ja härra Ahšambu, kas te soovite teha omalt poolt, teha mingisuguseid lisamärkusi? härra Ahšambu? annan sõna härra Kairile, kes kes on meie ametite teemaline raportöör. ma tänan, härra president. suur tänu agentuuridele, kes tulid meie juurde täna hommikul. tänan ka kõiki neid kolleege, kes osalevad siin diskussioonis, sest peavad seda tähtsaks. jah, suur tänu selle ettekande eest jah, teised kaks peadirektorit, kes kuuluvad Troikasse ja juhivad äh, seda gruppi, äh, paraku ei saanud küll tulla, aga me võime teha järelduse, et teil Troikast äh, puhul on tegemist väga tubli Troikaga, grupiga, kes nüüd avaldas me, oma seisukohta millega meil tuleb nüüd tegeleda. jah, äh, kui ma vaatan, kuidas agentuuridega on talitatud, äh, äh, kuidas institutsioonidega, kuidas neid on koheldatud <clears throat> üldsuse silmis, siis ma ütleks, et see on tõsi, nagu selliste abieluväliste lastega talitati keskajal mm. Äh, need lihtsalt jäeti hooletusse, keegi nende eest ei äh, hoolitsenud, äh, olid, keegi ei huvitunud enam nende saatusest ega elukäigust. jah, et kui ehitatakse üles mõni agentuur, siis selle aluseks on poliitiline protsess, kakskümmend kaheksa riigipeade valitsusjuhti peavad selle agentuuri loomisega nõustuma kõigepealt ja siis toimub visavõitlus selle üle, kuhu paigutada üks või teine agentuur ja Berlusconi meenub mulle, eh, eh, kes nõudis, et toiduainete agentuur läheks Itaaliasse kindlasti ja kui oli kaalumisel Soome, siis ta ütles, et seal ei teata isegi, kuidas sinki valmistada seal Soomes, sellepärast ei saa sinna. nii et Eh, nii et Toiduainete Agentuur jah, eh, läkski Itaaliasse, aga pärast seda Berlusconi kaotas igasuguse huvi selle agentuuri käekäigu vastu. ja paraku on nii kõikide institutsioonidega, kallid kolleegid, Sepol öö, eh, öö, pidi minema Ühendkuningriiki aga me pidime võitlema selle eest, et ta ikkagi Haagi saaks, kus on juba Europol ja Eurojust ees, et luua seal sünergiat nii et eh, siis tõesti õlg õla kõrval eh, eelarve kontrolli komisjoniga võitlesime selle eest eh, ka, et eelarvekärped ei toimuks. nüüd on agentuur Budapestis. jah, võinuks ka Põhja-Reini-Vestfaali liidumaal olla ja sealgi olnuks üks võimalus, aga see on kõik mõttetu samas läks agentuur Budapesti, sest seal ei olnud veel ühtegi varem. nii et üks küsimus, kuhu nad paigutada, ma tean, et siin parlamendis räägitakse kahe uue agentuuri loomisest juba ja kolleegid, kes selle eest seisavad, kindlasti tahaksid oma koduriiki nad äh, paigutada, nii et kui me räägime agentuuridest, siis on tegemist olukorraga, äh, kus neid ei ole kunagi piisavalt palju, sest igaüks tahab oma koduriigis sellist näha. ja öö, aga pärast seda unustatakse kohe ära, sest nad on ainult tüütud ja väga kulukaks lähevad ja rohkem ei taheta nendest midagi kuulda. nüüd paljudes aruteludes, kus minul on tulnud osaleda agentuuridega ja kõikide agentuuridega on olnud nii, et on kärbetega tulnud neil rinda pista, üldiselt nad tulevad sellega toime ja kontrollikoda on nüüd välja delegeerinud ka eelarvete täitmise agentuuride poolt. tegelikult peaks ise sellega tegelema ja paljud on mulle öelnud, et härra Kaier, kui kärped nüüd jätkuvad samas vaimus, siis me ei suuda täita neid ülesandeid, mis komisjon on meie õlule pannud. see puudutab kalandusagentuuri äh, Vigos, samuti Euroopat, Frankfurdis, teisi samuti. teisisõnu, me oleme olukorras nüüd, kus agentuurid öö, äh, ei suuda enam eh, olukorras kus, kus viis protsenti on tulnud vähendada personali, ei suuda enam täita oma ülesandeid. ja nüüd see ümberpaigutamise reserv, mille komisjon on peale surunud agentuuridele, eh, on toonud kaasa täiendavad kärped veel personalis ja see on täiesti meelevaldne, mis toimub näiteks Europoli puhul eile äh, toimus triloog ja muudatusettepanek number viis, et meie tahame äh, kak-, kolm lisaametikohta anda Europolile, nüüd äh, komisjon ja nõukogu on jälle aasta kaks tuhat kuusteist eelarvest need kolm ametikohta kustutanud, selline on paraku olukord. nii et see re-, ümberpaigutamise reserv personali äh, ümberpaigutuse reserv minu arvates midagi head ei too, see ei olnud parlamendi soov. ja see, et agentuurid peavad viis protsenti kärpima personali, see ei olnud nõukogu soov samuti, see on komisjoni poliitika olnud hoopis. et nemad on peale surunud selle viie protsendi kärpe agentuuridele ja loonud selle ümberpaigutamise reservi jah, mina olen alati öelnud agentuuridele, et meie parlamendikomisjonid on teie parimad liitlased, sest meie oskame kõige paremini otsustada teie töö üle seal agentuurides, teie väärtuse üle ja meie oleme saanud väga palju ettepanekuid meie komisjonidelt just äh, selle kohta, et eelarves äh, ikkagi need vahendid tagasi panna, et see ümberpaigutamine, paigutamise reserv kaotada. ja veel institutsioonide vahelise töörühma kohta tahaksin ma öelda. jah, see on väga, väga kõik vaevarikas. kõigil on suur huvi selle vastu, et institutsioonide vaheline töörühm edasi tööd teeks ja parlament aru-, on see, kes selle eest seisab minul on nõukogu prioriteetide nimekirjast jäänud mulje, et nendele see erilist huvi ei paku ning lugupeetud komisjoni esindajad. Eh, eh, jah, eh, teie teenistused on olnud väga energilised valmistamaks esimest kohtumist ja see on irooniliselt öeldud. nii et palun me ei saa väga entusiastlikult vaadata seda, mis toimub selles töörühmas paraku. nüüd triloog kolme institutsiooni vahel peab tegelema probleemidega. ja nüüd on küsimus selles, kas agentuuride pädevused on ikkagi piiritletud täpselt, kas äkki on mingeid kattumisi agentuuride töös, kuidas siis seda lahendada, on vaja täpselt piiritleda agentuuride ülesanded ja kas, kui on mingid kattumised, kas siis tuleks lihtsalt mõned pädevused ära võtta või, või kellelegi üle anda. igatahes lõpuni tuleb läbi arutada sellised küsimused ja mõnikord tehakse ettepanekuid, mis satuvad ajakirjanduse veergudele, väga kaugele ulatuvad, aga kõigepealt on vaja need oma seinade vahel põhjalikult läbi arutada. ja äh, agentuuride ülesanded loomulikult ei ole kivisse raiutud ja pühamast pühamad, et ei tohiks äh, uuesti revideerida. Äh, aga tähtis on vaadata, et et kui ülesanded on täidetud, siis peab see kajastuma ka eelarves. aga igatahes institutsioonide vaheline töörühm peab nende küsimustega tegelema. aitäh. enne kui annan sõna kolleegidele tulen tagasi selle juurde, millest härra Kaia rääkis. ja ametite küsimuse alla seadmisest. võib-olla presidendid, ametite presidendid saavad siin omalt poolt äh, tulla välja mõne mõttega, mida saaks arutama hakata. kas teie arvate, et mõni amet võiks lihtsalt äh, olla suletud või ümber struktureeritud, mida teie sellest arvate? Well, I'm not sure that I have understood. ma ei ole kindel, et ma sain küsimusest õigesti aru. Ähm, esimees ütleb, et ta väljendas ennast halvasti. Mm, meile öeldi siin, et ametite sulgemise teema ei ole tabu. kas teie arvate, et mõned ametid võiks sulgeda, kas teil on selleteemalisi soovitusi? jah, meie oleme alati öelnud, et et meie ei loo ameteid, vaid seadusandja teeb seda vastavalt vajadusele ja institutsioonid siis otsustavad, et parim viis probleemi lahendada on luua vastav amet. institutsioonid otsustavad institutsioonide tuleviku üle. nii et meie oleme loodud selleks, et täita konkreetseid ülesandeid, arvati, et ameti loomine on selleks parim võimalus ja meile anti vastav ülesanne. meie ülesanne aga ei ole teha soovitusi ametite sulgemise või ühendamise kohta, see sõltub täielikult teist. aitäh. kindlasti ei ole see väga meeldiv teema, kuidas ollakse äh, presidendi ametis, kuid äh, võib ette kujutada, et äh, selline otsus langetatakse, mõni amet sulgeda, see ei ole aga kindlasti lihtne. kuid poliitiline pühendumus tähendab ka julgeid otsuseid ja palun nüüd härra Sarvamaa. aitäh ja aitäh ka teile lugupeetud Euroopa Liidu ametite esindajad. mina isiklikult arvan, et see töö, mida te teete, on väga oluline ja väga vajalik. ma tunnen suurt austust teie töö vastu olles olnud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve täitmise raportöör ja eelnevalt ka ra-, variraportöör ning äh, olen ka Rahvapartei püsivariraportöör. mul on väga palju kaastunnet teie suhtes, ma toetan teid äh, teie eelarvemuredes, sest äh, ega see ei ole ju teie süü. kuid pean ütlema, et eelarve kärpimine kui niisugune ei ole loogikavastane mitte rohkem kui moratoorium või eelarve suurendamine seda on. mingisugust loogikat tegelikult ei ole, ainuke loogika on see, mida teilt nõutakse ja milline on teie ülesanne. siin olen härra Kairiga täiesti nõus et see, kuidas asju lahendatakse komisjonis ja siin parlamendis, peaks vastama meie ülesannetele nii-öelda järelevalvaja institutsioonina, kuid samas on lahtine küsimus, millised on äh, vajalikud ülesanded ja sellest tuleneb ka lõppküsimus, milliseid ameteid me vajame üleüldse. ja see on küsimus, mida tuleb arutada ja sellele tuleb vastata. kuid ma tahaksin rõhutada, et teie süü see ei ole, et me oleme sellisesse olukorda jõudnud kuid meie vastutusalas on eelarve eest hoolitsema ja ma arvan, et see küsimus peab jääma aruteluks lahtiseks. aitäh, härra Manka. aitäh, ma tahaksin tänada kõiki ameteid selle eest, et nad on toonud välja probleemid nii finants terviseküsimuste osas kui ka personali osas. igal juhul on kõigile selge, et ametid aitavad komisjonil erinevaid ülesandeid täita, keegi selles ei kahtle, samas tahame ameteid aidata, et neid nurka ei mängitaks, samas on meil vaja argumente ja arutelusid mis oleksid objektiivsed ja asjakohased. pean ütlema, et hea kvaliteediga audit oleks abiks, sest auditiga määrataks kindlaks, kas ametid toimivad piisavalt tõhusalt, et ei oleks mingisugust topelttööd ja see oleks abiks ka ametitele endile kes saavad näidata, et töö, mida nad teevad, on põhjendatud ja auditiga saaks ka näidata, et ei ole põhjust mõne ameti töömahtu kahandada. ma saan aru, et sellel oli mingisugune põhjus siiski, miks kontrollikoda leppis komisjoniga kokku, et ametid peavad maksma välisauditi eest isegi siis, kui eelnevalt Äh, kontrollikoda ise neid auditeid äh, läbi viis, ma täpselt ei saanud sellest aru, võib-olla saaksid seda täpsemalt selgitada. härra Voon, palun. aitäh, ma tahaksin omalt poolt tänada ameteid äh, suurepärase ettekande eest. tahtsin teha ühe üldise märkuse, enne kui räägin ametite eelarvest. see puudutab nähtavuse puudust ametite puhul, võib-olla saaks teha ära rohkem nähtavuse suurendamiseks ja mitte ainult siin parlamendis, vaid ka ametite puhul, et kõik oleksid teadlikumad teie tehtavast tööst, ma arvan, et väga hea oleks, kui seda paremini mõistetaks eelarve kohta. tegemist on peaaegu siin vastuoluga, kui me vaatame, kuidas viimastel aastatel ametid et eh, eelarvet on suurendatud kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kakskümmend viis protsenti näiteks ja kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks on samuti küllalt suur tõus ette nähtud. ma mõistan, et see varieerub ametite puhul, kuid samas on probleeme personalikärbetega ja härra Kaier väljendas siin oma toetust teile, mina teen seda samuti, kõigepealt see viieprotsendiline kärbe ja siis tuleb rahastada ka personali ühisressursse, kuid lahenduseks oleks võimalik ametite ühendamine loomulikult see ei ole teie ülesanne, vaid teiste ülesanne, kuid samuti saaksite omalt poolt saanud aidata kaasa probleemide lahendamisele, näiteks ühisteenuste pakkumine, võib-olla saaksid erinevad ametid pakkuda ühisteenuseid personali osas, toon mõned näited selle kohta, kuidas seda on juba tehtud ja kus oleks edasisi võimalusi. samuti tahtsin öelda eelarve kohta, et tundub, et enamik ameteid ähm, kannavad ühest aastast ähm, assigneeringuid üle järgmisse. ma tahtsin küsida selle kohta, kas äh, see jätkub või te kavatsete kuidagi seda olukorda parandada? Merci, madame Grassle. aitäh, proua Grassle, palun. Ah, suur tänu. mina tahtsin Jens Kaierile öelda, et mina olin viimases institutsioonide vahelises töörühmas agentuuridega kohal ja tõesti, me nägime kõvasti vaeva sellega, et Äh, suur hulk informatsiooni läbi töötada ja meil olid suured virnad pabereid, kus lausa kõrgus kuuekümne seitse, kuuekümne sentimeetri kõrguses paberivirnas oli kõik kirjas. ja mida siis me oleme nüüd saavutanud? Äh, jah, peab ütlema, et tegelikult midagi ellu sellest meie soovitustest ei ole rakendatud, selgub siit. jah tahan lihtsalt meenutada, et probleem ongi just ellurakendamises, teostamises Euroopa Liidu tasandil ja sellepärast ma tahan, et eh, töörühma töö tulemustega ikkagi tutvutaks, tutvu-, tutvutaks kõigepealt. teiseks, eh, agentuurid täiesti õigustatult eh, kaebevad selle üle, et kõigepealt tuuakse nad ilmale ja siis rahaliste vahenditega korralikult ei varustata. jah, ma tahan, et me nüüd õiglaselt ikkagi teeksime vahet nende agentuuride vahel, kellel on selged seadusandlikud ülesanded, mis on kirjas ka Euroopa Liidu õigusaktides ja teiselt poolt eh, need, kes lihtsalt jälgivad ja toodavad statistilisi andmeid eh, Eurofound Dublinis, kas teil ikka on vaja sada kahtekümmet inimest öö, eh, tööl? seal. nii ja ka kui me räägime, et meil on nüüd kaks erinevat agentuuri, üks tegeleb koolitusega ja õppega Euroopa Liidu sees, teisel väljaspool Euroopa Liitu, kas meil ikka seda on vaja? nii et kui sellised asjad toimuvad, siis me lihtsalt oma usutavuses kaotame, aga meil on seda väga vaja võib-olla agentuurid ka ütlevad, millised alternatiivid on horisontaalsetele kärbetele. sest see oleks võib-olla kõige äh, rahumeelsem viis, kuidas tulemusi saavutada. Äh, jah, meil on Frankfurdis finantsagentuur, millel on selge seaduses sätestatud ülesanne ühelt poolt ja äh, nüüd kärp-, samas kärbitakse teisi agentuure. tehke omapoolsed ettepanekud, teie olete ju palju paremad otsustama, mida annaks ära teha, ma saan aru, et see on keeruline, sest teil kõigil on omad huvid ennekõike silme ees, aga kui teie seda ei tee, siis äh, võib-olla tõesti võetakse samme, mis äh, kuidagi ei sobi. aitäh. härra Donano, palun. aitäh olles ise olnud ühe Prantsuse regiooni president, tean, milline on probleem ametitega, mis luuakse selleks, et paindlikult lahendada keerukaid probleeme. ametid luuakse ühel hetkel, sest neid on vaja ja siis vähehaaval see vajadus kaob, tekivad uued vajadused ja luuakse uusi ameteid. see loob endaga, toob endaga kaasa lumepalliefekti nii et ühel hetkel oleks vaja ameteid ümber organiseerima hakata. ja olen samuti nõus selle vastastikuse teenuste pakkumisega, sest ähm, tegime ka niimoodi omal ajal Prantsusmaal, eriti just äh, personalihalduse osas. ma arvan, et äh, siin oleks vaja selle üle mõelda, tahtsin omalt poolt öelda äh, et äh, see on võimalik, sest minul see kunagi juba õnnestus. aitäh, proua Vanna. suur tänu. jah, äh, mina tahaksin siin agentuuride eest seista, ma olen äh, aasta olnud siin saadikuks ja mul ei ole nii palju kogemusi. nii palju kui teistel, kes on selle teemaga juba pikalt tegelenud ja äh, ma loomulikult ei tea ka kõigest, mida kulissi taga räägitakse, aga ma saan küll öelda, et üheksa aasta, mis ma olen siin töötanud, peale selle teie komisjoni töötan veel kolmes komisjonis, eh, siis see eh, komisjon on tõesti kohutavalt kasulik olnud, ma leian ka agentuuridele ja mina uue saadikuna näen seda väga selgelt ja ma tahaksin äh, siin viidata äh, kahele teemale. kõigepealt Põhja, Põhiõiguste Agentuur, kellega minul on väga palju pistmist olnud äh, ja väga palju häid uuringuid ja oks-, ekspertteadmisi on teil seal. jah, aga tõesti, võib-olla agentuurid peaksid ka ise mõtlema, selle peale, kuidas meie saaksime siin parlamendis teie tööd paremini äh, aidata, efektiivsemalt korraldada, nii nagu eelkõnelejad ütlesid, ja kindlasti sünergiat peaks saama paremini ära kasutada, paremat koostööd peaks saama teha agentuuridega. ja agentuuridel omavahel, mina olen paaris agentuuris koha peal käinud ja ma näen, et äh, tõesti äh, on palju kattumisi ka pädevustes, millega tegeldakse. jah, on agentuure, kus on personali olukord hea, aga samas on ka agentuure, kus on väga keeruline olukord personaliga. aga samas tuleb täita kõik need ülesanded, mis on seotud lähiaastaseks. E, nii et tähtis on, et ka meie toetaksime võimalikult tugevasti agentuuride tööd, see on meie kui saadikute huvides. Mm, keegi teine sõna ei soovi? mul on aga endal üks küsimus härra Menendus-Valdasele. kui amet pannakse püsti mõnes riigis, siis sõlmitakse konventsioon, mille eesmärgiks on lihtsustada koostööd ametitöötajatega, kelle mis kes ei resideeru seal riigis, ma tean, et äh, probleem tekkis näiteks Varssavis sellise konventsiooni sõlmimisega. kas teiste ametite puhul tehakse seda regulaarselt ja kui seda konventsiooni ei sõlmita, siis kas töötajatel, kes selles riigis ei resideeru, tekib äh, probleeme seal riigis elamisega või seal laste kooli saatmisega. ja mm, proua Vana, kes ei ole siin kuigi kaua veel töötanud, tema puhul tema sõnavõtu põhjal tekkis mul küsimus, et me räägime samast asjast, aga kuidas siis edasi liikuda. viieprotsendiline kärbe on väga karm meede, kuid teatud hetkel tekib küsimus, kas õnnestub personali vähendada ja eksternaliseerida teenuseid, kuid samas on vaja selget ülevaadet iga ameti lisandväärtusest ja ameti täidetavatest ülesannetest, mingil hetkel võib amet olla väga kasulik, kuid kümme aastat hiljem ei pruugi see enam niimoodi olla, niimoodi et tuleb astuda julgeid samme ja seada siis sellisel juhul selle ameti töö kahtluse alla. kuid mul on tunne, et me ei liigu siin piisavalt kiiresti edasi, viieteistkümnenda septembri koosolekul peavad meil olema selged andmed ja meil on vaja vastu võtta selgeid otsuseid. härra president, palun, teil on sõna. suur tänu ma alustan äh, sellest äh, lepingust, millest räägite ka institutsioonide vahelises töörühmas. Äh, mul ei ole täpset arvu, viis, kuus ja mitmesuguste uute agentuuride loomine on samuti arutusel ja ma usun, et et meil õnnestub nende teemadega kiiresti edasi liikuda ja probleeme nad meile ehk ei tekita, aga ma tahaksin rääkida millestki, millele eelnevad saadikud on viidanud ja mis on väga asjakohane, nimelt ühest asjast räägiti ikka ja jälle, nimelt me oleme absoluutselt aruandekohustuslikud ja läbipaistvad enam kui ükski teine võrreldav asutus ja enamikel juhtudel äh, on meil komisjon esindatud meie juhtorganites, liikmesriigid esindatud meie juhtorganites ja me anname aru ning me teeme ka individuaalset äh, aruandlust teie parlamendile. jah, viiskümmend, kuuskümmend inimest tulevad teie ette ja räägivad kõikidest üksikasjadest. ja meie oleme need, kes annavad informatsiooni ka teie eh, erialastele komisjonidele ja palun eh, eh, küsige seda neilt. me oleme väga väikese dokumendile koostanud, kus on kirjas meie lisandväärtus, meie pädevused, prerogatiivid. kui te tahate informatsiooni juurde, siis on meil ka tulemuste indikaatorid mille alusel meie tööd hinnatakse ja seegi informatsioon on teile kättesaadav. meil on jah, meie agentuuris sada inimest ja nende GPA-de kaudu me anname informatsiooni, millest peab abi olema teil sotsiaal- ja tööhõivepoliitika kujundamisel Äh, me oleme ka tegevuspoliitilisi dokumente välja töötanud, kolmsada pluss oli neid möödunud aastal ja kõik on nad teie käsutuses ja näiteks noortegarantiialased soovitused, äh, noorte tööpuuduse vähendamise alased soovitused oleme esitanud teie parlamendile. kõik see on olemas, loomulikult me oleme aruandekohustuslikud ja peamegi andma teile kogu informatsiooni, oleme valmis seda tegema esitame seda informatsiooni ka teie teistele komisjonidele, vaatame, kuidas veel paremini seda teha. nüüd, mis puudutab eh, tõhususe tõstmist. jah, hiljuti oli meil kohtumine direktorite tasandil ja me tõime välja kolm prioriteeti võrgustikega seoses ja kahele juba härra Voon siin viitas nimelt eh, teenuste eh, ühine osutamine ja ka läbipaistvuse, nähtavuse suurendamine. jah, me mõistame, et see on vajalik. näiteks agentuuride võrgustikku kui sellist ei ole keegi loonud. Eh, ei ole mingi juriidiline platvorm, vaid me oleme selle ise loonud selleks, et infot vahetada suhelda, tulemusi jagada, kogemusi vahetada e, selle platvormi alusel ja ühised hanked, ühised teenuste osutamised, e, kõik see on juba reaalsus. meil on häid näiteid tuua selle kohta, kui soovite juurdegi. ja me töötame selle kallal edasi, loomulikult sellel on ka piirid ees ja oleks naiivne arvata, et kõike on võimalik omavahel jagada. nüüd Kontrollikoda. ma ei tahaks pikalt sel teemal peatuda, aga tõesti langetati otsus, et välisaudit antakse osaliselt välisaudiitoritele teha ja ma ei tahaks seda näidata kõige suurema probleemina, kõige suurem probleem meie jaoks on ikkagi personalikärped. viis protsenti, jah, me peame sellest viiest protsendist kinni, sest teised peavad seda ka tegema. aga kui rohkem kärbitakse, siis meid käsitletakse ju ebavõrdselt, aga meie tahame võrdset kohtlemist ja mitte mingit eelist. ja ega me rohkem raha ka ei küsi, me tahame olla eelarveliselt neutraalsed, me samas öö, see, need ülesanded, mida me täidame, on antud just meile, mitte komisjonile, sest me oleme autonoomsemad, meil juhtorganites on liikmesriigid esindatud ja me lihtsalt eh, tahame, et sellest viiest protsendist kaugemale ei minda. nüüd need ülekanded, carry overs. jah, eh, FRA direktor rääkis juba Äh, siin parlamendis sellest, et tegemist on aastakümneid kestnud süsteemse probleemiga. jah, enamik nendest ülekannetest on planeeritud, meil on ju mitmeaastased tegevused äh, ja siis ühest aastasse teise tuleb üle kanda, aga äh, koos kontrollikojaga ja teiega peame vaatama, kas tegemist on mingi süsteemse probleemiga mis tuleb lahendada, et me ei peaks iga kord jälle tulema selle juurde tagasi kontrollikoja aruandes või kui siis, kui eelarve täitmisele kinnitust antakse. ja me oleme kindlasti pühendunud sellele, et parandada meie finantsjuhtimist. nüüd varasem institutsioonide vaheline töörühm öö, tööt-, töötas nii et, et üheksakümmend kuus protsenti nendest meetmetest, mille eest olid agentuurid vastutavad, said ka ellu rakendatud, me oleme olnud aktiivsed, me oleme komisjoni informeerinud kogu aeg, andnud tagasisidet rakendamise kohta. jah, ma arvan, et ma nüüd käsitlesin enamikke küsimusi, kui midagi vahele jäi, siis palun andke teada. aitäh, võib-olla saab komisjon midagi samuti omalt poolt öelda? Merci, monsieur le president um,. Euh, suur tänu. kõigepealt äh, vähemalt komisjoni arvates kujutavad äh, agentuurid endast äh, osa Euroopa Liidu laiemast ülesehitusest ja Euroopa Liidu perest ja loomulikult äh, sellepärast äh, peavad ka agentuurid osalema selles äh, viies protsendis. nüüd ülekanded, jah, tõesti probleem seisneb selles, et agentuurid ei suutnud vähendada oma personali viie protsendi võrra, vaid vastupidi, tegelikult hoopis kasvas personali hulk näiteks Varjupaigaametis ja mujal aga see ei tähenda seda, et äh, nüüd oleks näha siin mingisugust halba tahet. me üritasime selle üleüldise viieprotsendilise eesmärgi kaasata ka agentuuride töösse, aga see kõik äh, konkreetsed protsendid olenevad juba konkreetsete agentuuride tegevustest ja prioriteetidest ja tegelikult me lõppkokkuvõttes kasutasime samas, samasugust lähenemist nagu Euroopa Komisjoni sees, mis ei ole küll kuigi originaalne, aga mis võtab siis seda äh, institutsioone tervikuna, nii et siis lõppkokkuvõttes on eesmärk see, et üldine vähendamine oleks viis protsenti. institutsioonide vaheline aspekt on siin agentuuride osas väga tähtis, komisjon on alati öelnud, et jah, meil on lihtsalt praegu selline kehtiv süsteem ja seda me siis kohaldame, mingeid muid variante meil ei ole. me peame ometigi näitama, et meie eesmärgiks on see viieprotsendiline vähendamine vastavalt institutsioonide vahelisele kokkuleppele, aga me oleme alati avatud alternatiivsetele ettepanekutele, mis võimaldaksid sellesama eesmärgi saavutada teisel viisil näiteks võib-olla läbi vaadata mõne agentuuri mandaat, mõned agentuurid ühendada, nagu ühel hetkel sooviti, kuigi seda siis lõppkokkuvõttes ei tehtud. ja nagu aseesimees ka ütles, siis oluline punkt oli ka see, et mõõta agentuuride töökoormust ja selle kohta välja töötada konkreetsed näitajad, näitajad, mis võimaldaksid äh, teada saada, millal võib agentuur sattuda raskustesse, arvestades personali hulka ning agentuuril lasuvaid kohustusi. jah, loomulikult on ka agentuuripõhiseid spetsiifilisi probleeme, näiteks selliseid agentuure, mis kas ähm, osaliselt või täielikult ennast ise finantseerivad ja see ei tähenda, et nad a priori oleks kuidagi institutsioonide vahelisest kokkuleppest väljaspool äh,, see, et nende tulud tulevad tööstussektorist, jällegi kujutavad omaette probleeme, aga ilmselt tuleks siis nende juhtumit juba eraldi arutada. nii et kokkuvõttes jah, väga raske kas või lihtsalt graafiku pärast siin sellele rühmale jälle uut hoogu anda, siin peavad osalema kaks komisjoni asepresidenti ja nii edasi, ja ettevalmistustööd ja nii, ja kõik muu selline, nüüd on meil kuupäevaga juba olemas ja komisjon loodab, et sellest rühmast ja seal tehtavast tööst tulevad välja siis uued mõtted, mille tulemusena oleks võimalik jõuda lahenduseni, mis peaks kinni kõikidest piirangutest, kuid samal ajal võimaldaks agentuuridel ikkagi edasi areneda ning täita neid väga olulisi ülesandeid, mis paljudel neist lasuvad. suur aitäh! nüüd ma siin võib-olla ei ole päris omaenda rollis, aga ikkagi ütleksin järgmist, need äh, iseennast finantseerivad agentuurid, kas nende tulemused on head, kas ka nemad võiksid oma äh, tulemuslikkust suurendada? nii et kui me nüüd sunnime neile peale mingisuguse äh, vahendite kokkuhoiu samal ajal, kuigi nad ise ennast finantseerivad, siis mis selle tagajärjeks võib olla? ma tänan, jah, tõepoolest, see on väga tähtis. oma sissejuhatuses ma ei puudutanud seda, et mitte väga pikaks mu jutt ei läheks äh, või pikemaks, kui ta oli niigi. jah Äh, äh, teenustasudest finantseeritavate agentuuridega on meil teisigi probleeme. jah. Äh, agentuure koheldakse tihtipeale nii, et võetakse neid ühe mõõdupuuga, aga see ei saa olla õige lähenemisviis, sest paljud agentuurid osaliselt Eh, saavad eh, rahalisi vahendeid sektorilt vastavalt, sest neil on ülesanded, mida nad täidavad ka sektori huvides, näiteks eh, ravimite sertifitseerimine või keemiatoodete sertifitseerimine. Alicante agentuur on näiteks täielikult sektori poolt finantseeritud agentuur. ja mul on selline seisukoht, et Äh, sektor äh, tasub, äh, tasub nende teenuste eest, mida institutsioonid neile osutavad. ja samas kui teil personali kärbitakse, siis teie teenuste osutamise tempo aeglustub ja siis ei ole enam sektorile see kasulik ja sektoril on õigus jah, et teenustasud äh, aina kasvavad ja pahandavad selle üle, aga samas on selge see, et tuleb teenustasu võtta. Äh, nüüd äh, kõik need personalimuudatused ja see personali ümberpaigutamise reserv, see on tõesti probleemiks. nüüd Ohim äh, näiteks äh, äh, on nüüd, võtab palju rohkem teenustasu registreerimise eest, kui ta tegelikult vajab. loomulikult lahendus oleks teenustasude vähendamine, aga samas Ohim sellisel juhul saab Äh, vähem äh, tellimusi, aga praegu meil on ikkagi kolmekohaliste miljonitesse ulatuvate summadega tegemist Ohimi puhul. nüüd, aga neid summasid, mis üle jäävad, ei saa kuidagi äh, ei tagastada ega ka Euroopa Liidu eelarvesse üle kanda. ja nüüd on liikmesriigid tulnud suurepärase idee peale, meie justiitskomisjon tegeles sellega et tagastatakse liikmesriikidele see raha, sest ka liikmesriikide turgudel tuleb samu ülesandeid täita. nii et meil on nüüd pretsedent loodud, esimest korda liikmesriikide ametiasutused on sellise nõude esitanud ja parlament lihtsalt vaatab pealt. nii ei saa need asjad jääda Äh, me mõtleme selle peale veel, kuidas ikkagi see raha kasulikult ära äh, kasutada ja palju on siin juba äh, pead selle üle murtud. nii et ikkagi on vaja vaadata, kuidas see raha kasulikult edaspidi ära kasutada. seda esiteks, teiseks sünergia, jah. iga kord, kui sellest kohta küsin, siis öeldakse, et oi, sünergiat on väga palju Äh, kui äh, ühes samas riigi territooriumil tegutakse, tegutsetakse või ühteid samasid ülesandeid äh, täidetakse või mingit tarkvara välja töötatakse, siis on sünergia olemas ja ma arvan, et siin peaksid agentuurid veelgi intensiivsemalt selle kallal töötama jah, kõiki võimalusi ei ole veel ära kasutatud minu arvates, nii et minu tuleks sellega edasi tegeleda. nüüd kontrollikoja juurde tulles, jah, kolleeg Manka juba viitas sellele, et kontrollikoda on välja delegeerinud agentuuride kontrollimise ülesande ja esitab siis see tellimuse täitja ka arve kontrollikojale oma teenuse eest. jah, mina kritiseerisin sellist lähenemisviisi ja mind toetatakse enamusega siin Euroopa Parlamendis. selline institutsioon nagu Kontrollikoda ei saa lihtsalt maha müüa oma ülesandeid kellelegi ja siis pärast ka veel arveid selle eest tasuda nii et meie Euroopa Parlamendis näiteks ka ei lase ju PricewaterhouseCoopersil oma arveid üle kontrollida ja siis pärast saame neid veel arve selle, nende poolt osutatud teenuse eest. see on absurdne. nii et tähtis on, et siin ka jälle õiglus taastataks ja lõpetuseks, kallid kolleegid, täienduseks sellele arutelule, mis täna toimus. parim euro, mis välja makstakse Euroopa eelarvest, ei ole mitte see, mis kokku hoitakse, vaid see, mis kõige suurema lisandväärtuse toob. nii et parim Euroopa Liidu agentuur ei ole mitte see, mille me loonud, ära oleme kaotanud, vaid see agentuur, mis parimat lisaväärtust annab Euroopa kodanikele meie oleme ikka alati eh, nõudnud, et te esitaksite eh, meile tõendeid ja komisjonidki on palunud, et eh, andmeid kogutaks. samas liikmesriigiti on andmete kogumine väga erinev ja sellepärast see Eurofond loodigi, et ikkagi vaadata, kuidas on olukord töötingimuste vallas Euroopa Liidus liikmesriikides. nii et me ei tohiks pisendada vajadust heade statistiliste andmete järele, mis meie komisjonides valitseb. nüüd institutsioonide vaheline töörühm peab saama oma tööd teha, jah, tuginedes sellele, mis varem on tehtud nii et on vaja edasi töötada ja eile ma osalesin triloogis, mis ka viitas sellele, et on vaja edasi töötada, kiiremini tulemusteni jõuda nendes küsimustes, mis puudutavad meie komisjoni tööd. ning väga paljude küsimustega tuleb sellel töörühmal tegeleda. ja mina omalt poolt ka luban, et eh, tulevikus räägin vähem kui praegu, aga tahan lõpetuseks öelda, et agentuuridel on ühtne büroo siin Brüsselis ja see, mida tahate agentuuride eh, töökohta teada saada, eh, on see informatsioon olemas selles büroos. nii et igal ajal võib selle büroo poole pöörduda ja ei pea ära ootama aastat, et jälle sedasama arutelu siin agentuuridega maha pidada suur aitäh härra Kairit, meie raportööri, et ta on olnud nii isiklikult pühendunud sellele tööle. suur aitäh ka tema sõnavõtu eest, milles ta kirjeldas agentuuride problemaatikat. suur aitäh president Menendez Valdesit ning härra Šamburi ning härra Manu, Manu Lupopoulust. suur aitäh teile kõigile. viieteistkümnendal septembril toimub meil väga oluline kohtumine ja loodetavasti õnnestub meil peagi päevakorras kokku leppida. ning päevakorda tuleks kindlasti võtta küsimused, mis tuleb kiiresti ära otsustada. näiteks, mis puudutab, puudutab neid agentuure, mis rahastavad ennast ise, võib-olla tuleks siis nad viia juba samasse režiimi, mis teised agentuurid. nii et võib-olla on selle kohta ka õiguslik alus olemas. kuid õiguslik alus ei tohi meid ju viia lausa vastuolude ja absurdini välja. ja õiguslikku alust peab olema ju võimalik ka muuta vajadusel. härra Menendez Valdes, te rääkisite sellest, et on neli-viis sellist agentuuri, millel ei ole veel lepingut asukoha kohta ja see kindlasti peaks tulema käsitlusele järgmisel institutsioonide vahelisel kohtumisel, nii et suur aitäh selle kohtumise eest, kogu selle info eest, mis kindlasti võimaldab küll mõista seda, kui oluliseks peab agentuure Euroopa Parlament tervikuna ning meie komisjon nii et hetkel katkestame oma töö ning jätkame täna pärastlõunal kell viisteist null null, kui meil toimub kuulamine. nimelt sellel teemal, kuidas Euroopa Liit annab üks VKE-dele, aitäh!